chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux et sans plus tarder puisque nous avons äh, lugupeetud kolleegid teen ettepaneku et äh, me läheksime oma tänase koosolekuga nüüd peale lõunale edasi meil on üsna piiratult aega kõigepealt annaksin äh, sõna Steiner Barcatellasele triloogi kohta süvamere programmi osas ja mulle tundub, et me siin muudame natukene oma teemade järjekorda. E, toimub ka arvamuste vahetus, sest viimane teema meie päevakorras oli teema, millega me ei saanud tegeleda ennelõunasel ajal, kuna raportööri ei olnud. ja e, anname talle nüüd sõna, aga kolleegidele informatsiooniks Eh, koordinaatorite eh, koosolekul, kus viidati komisjoni eh, oma algatuslikul tegevusele ja BSCI programmile juuri komisjoni osas ehm, selle arutelu toimub reedel, aga tekst tuli välja täna, siin on vabandust, eile. siin on siiski veel mõned probleemid, ma räägin komisjoniga kas täna või homme veel kord, et natukene asjaolusid välja selgitada ja äh, otsustada, kuidas edasi minna. nüüd on aga sõna raportööril. suur tänu, äh, proua esinaine. Äh, tahaksin kõigile, kes on triloogist osa võtnud, öelda, et väga selge on see, et me kõik ühes suunas liigume, et me püüame kõik selle kompromissi vaimus, mida me siin komisjonis oleme kokku leppinud, edasi töötada, see teeb mulle raportöörina töö palju lihtsamaks. sellepärast iseäranis, et nõukogu poolt äh, on olnud läbirääkimised üsna äh, takerdunud ähm, sotsiaalse ettevõtluse ja mikrofinantseerimise osas peatüki me sulgesime eelmisel nädalal, positiivseid tulemusi on ka parlamendi poolt olemas. meil on nelikümmend viis protsendi osavõtt äh, mikrofinantseerimises ja ettevõtluses, leppisime selles kokku ja see on ka sotsiaalse äh, tiiva oluline aspekt ning meile oli iseäranis oluline, et mentorlus ja täiendkoolitus äh, Äh, tagatakse läbi ESF-i vahendite. Äh, algaval nädalal oleme me delegeeritud õigusaktide teemalise arutelu alustanud. see on kogu Euroopa Parlamendi jaoks äh, prioriteediks, see on horisontaalne küsimus, me ei taha seda kindlasti edasi lükata, sellepärast et me eeldame, et kogu läbirääkimiste valguses on see meie kõigi jaoks väga oluline küsimus. nõukogu on selle praegusel hetkel tagasi lükanud, aga äh, ootame ära, mis saab edasi. eelmisel nädalal alustasime me ka EURES äh, peatükiga see on minu vaatenurgast äh, just äh, nõukogu käitumist arvesse võttes lihtsam arutada, sellepärast et me saame omavahel arutelu ja arvamusi vahetada, mm, sest komisjoni vastu või komisjon on vähemalt öelnud, et argumentatiivselt on osapooltel üksteisele lähemale tulla raske Äh, aga me peame igal juhul leidma kõik kolm ühise kompromissi. oluline meie jaoks siin on protsentuaalne jaotus ning loomulikult ka piiriülesed piir partnerlused, aga selles osas ei olnud ka eelmisel nädalal üksmeele suhtes äh, ühtegi märki veel õhus. esmaspäeval esitletud EURES reformist oleme ka rääkinud. meie vaatenurgast on selles ettepanekus veel äh, ka meie enda EURES vaatepunktidega äh, ühine huvi ja äh, seetõttu oleme me väga huvitatud, et me suudaksime kuhugi oma läbirääkimiste tulemustega jõuda. üks küsimus on veel, mida ma tahaksin arutada, sellepärast et see ärritab mind, kui raportöörid ning ka Tööhõivekomisjon jõuab kokkuleppele eh, meie eh, parlamendi osas, aga samas, kui parlamendi süüdistatakse selles, et Eurosest ei ole meil öö, eh, üldse mingisugust ülevaadet, siis tundub, et komisjon parlamendi äh, arvamusi ka peaks rohkem austama, sellepärast et äh, me peame ju koos töötama. igal juhul kuueteistkümnendal novembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimus äh, infoseminar EURES reformi üle äh, koordineerimiskomisjoniga ja ma arvan, et komisjon kuulas hoolega, mida sealsed osapooled äh, parlamendi ettepanekute kohta ütlesid ning äh, tegelikult nad ütlesid ka, et praktikale ja reaalsele piiriülesele suhtlemisele on parlament palju lähemal kui see, mida komisjon on arvanud, aitäh. Merci, est-ce que, je pense que ce compte rendu aitäh ma arvan, et äh, see väga korrektne raport ei vajagi kommentaare. siin parlamendis on olemas selles osas ka äh, praktilised kogemused ja parlamenti võib kaasata ka tulevastesse läbirääkimistesse ja see raport on meie mandaadile väga lähedane ja raportöörid on oma panu sellesse andnud. nii et lõpetagem selle teema meie päevakorras ja mingem edasi kümnenda päevakorra teemaga. ja siin on meil Danuta Jazlovetska raport Eh, mis puudutab eh, direktiivi töötajate lähetamise kohta. ma annan sõna proua Jaslovjetskale, et ta tutvustaks oma raporti eelnõud. Eh, suur tänu, proua esinaine. pärast äh, äh, kuuteist aastat, kui on kehtinud praegune direktiiv üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks, ähm, äh, saime me siis sellel aastal märtsikuus direktiivi ähm, e, uue eelnõu, äh, mis täiendab olemasolevat äh, direktiivi üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks ma vabandan, mulle tundub, et te räägite natuke liiga kiiresti ja see aitaks kaasa tõlke eh, parandamisele ja üldiselt meie arutelule. ja ma vabandan. Ehm, ehk märtsikuus saime me eh, siis komisjonilt uue direktiivi, mis täiendab olemasolevat direktiivi üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks ja see puudutab eh, töötajate lähetamise direktiivi. me teame, et pärast kuuteist aastat me peame kaitsma oma töötajaid ja nende liikumise legaalsust. on olemas töötajate kategooria, kes eriti praegu eh, kriisiaegadel liigub riigist riiki ja tegutseb sotsiaalse dumping tuleviku põhimõtete järgi. see direktiiv puudutab teenuste eh, osutamise sätet, mitte aga eh, eh, liikumist ja seda mm, ma tahaksin oma muudatuse ettepanekutes ka rõhutada. siin baasiks on minimaalpalk, minimaalpalk teatud kindlad riivis, kus on soodsam töötada, tööd lähetatud töötajal ja eh, seda võrreldes oma päritoluriigiga. sotsiaalpartnerid ja valitsused on mõlemad kaasatud selle otsustamise, millisesse peavad olema eh, minimaalsed eh, tingimused, nii et vaba, me vaevalt saame rääkida dumpingu teemast, aga teenuste osut-, kasutamine piire üldiselt tähendab seda, et rohkem kui miljon inimest on kasutanud töötajate eh, lähetamise võimalust, eh, prantslased, sakslased. selle direktiivi eesmärk on kaitsta lähetatud töötajad, eriti praegu, kriisiaegadel, kui eh, potentsiaalne konkurents paneb paika tööhõive ja see aitab kaasa ka uute töövõimaluste loomisele. pärast väga mitmeid koosolekuid, avalikke kuulamusi, sotsiaalpartneritega äh, kohtumist kuuleme me juhtumitest, kus äh, on äh, väga palju reeglite rikkumist, nagu näiteks Flamanvilli näide, kus küll allkirjastati lahti äh, siis üldine töövõtuleping, aga individuaalsed, äh, individuaalsed lepingud tehti siis äh, piiriülese tööjõu abil, sellepärast ei olnud need täiesti legaalsed, ehkki juba on rikutud töötajate õigusi isegi sellistel juhtudel nagu see, juhtum peaksime me direktiivi veel kord analüüsima, et sellised rikkumised tulevikus enam võimalikud ei oleks. sellepärast mm, koondaksin ma pea tähelepanu äh, nendele küsimustele, et õiguslikult oleks kõik selge, administratiivkoostöö oleks selge ja tuleks ka motiveerida tööandjaid Ehm, ettevõtjaid. meie senine kogemus näitab, et artiklid kolm, viis, üheksa ja kaksteist, samamoodi lõige kuus on seotud karistustega ja need ongi kõige vastuolulisemad osad. mis puudutab artiklit viis, siis minu arvates äh, probleemid, mis on suunatud enda siis lähetamisele endale, on äh, mõnikord äh, ka problemaatilised, äh, sellepärast et ei ole antud piisavalt informatsiooni töölevõtu tingimuste kohta, nii et see on jätnud kõrvale. ühest küljest me lepime kokku, et info kättesaadavus on väga oluline, teisest küljest me ei aruta seda, kuidas me peaksime tegutsema, et selleni jõuda. ma tean mitmeid äh, näiteid äh, õiglaste korralike tööandjate kohta, kellel on ikkagi probleeme, sellepärast et tööturusüsteemid ei ole läbipaistvad, sellepärast olen ma äh, esialgsele eelnõule lisanud äh, veel teatud momente, et saavutada seda, mida me soovime saavutada. ehk siis, et oleks igas liikmesriigis üks infoallikas see peab olema üks riiklik veebilehekülg ja see veebilehekülg peaks ähm, andma infot äh, siis töölevõtu tingimiste, hõivamise tingimuste kohta ja need tingimused, mis, mille nimekiri on sellel leheküljel olemas, peaksid ka saama rakendatud just äh, informatsiooni selgus on oluline. ma tean, et erinevates liikmesriikides on erinev süsteem ja eriti oluline on see siis, kui äh, mõned lahendused on nii-öelda vabatahtlikud ja neid käsitletakse vabatahtlikult kas selle riigi ametiasutuste poolt või tööandjate poolt ja ka oluline, et nimekiri koosneks kohustuslikest äh, momentidest. kui me tahame teatud kindraid reegleid, siis peaks looma ka sellised tingimused, et see info oleks kättesaadav. samuti on minu nägemuses väga oluline, et info tööandjatele ja töö äh, teenuste pakkujatele peaks olema äh, kättesaadav inglise keeles ja kohalikus keeles, et lähetatud töötajad töötajad saaksid selle info kätte eh, liikmesriigis. ja nagu ma ütlesin, on selgus ja õiguskindlus väga olulised, need on artiklitega kolm ja üheksa seotud. artikkel kolm aitaks meil välja selgitada, kas on tegemist lähetamisega või mitte. Euroopa Komisjon annab meile kaks kriteeriumi. E-, esimene kriteerium on see, kui teatud kindel tööandja siis pakub teatud tegevust ja teine variant on siis äh, ajutine töövõimalus kusagil. komisjon on seisukohal, et selline nimekiri ei ole lõplik ja tuleks ka sisse viia keeld selliste eh, siis eh, ebapiisavuste mitte ärakasutamiseks eh, aga kui meil oleks avatud nimekiri, siis see avatud nimekiri agagi õiguskindlust vähendaks. me arvame et me peaksime jääma äh, teist liiki tegevuste, äritegevuste kriteeriumide juurde, need on A ja B. tuleks ka meeles pidada, et neid kriteeriume äh, võiks käsitleda näitena ja vastavalt siis igale konkreetsele juhtule neid ähm, modifitseerida äh, ja lähetamine ei ole ka piiriülene tegevus, ehk siis eh, peaks olema ka piiriülene raamistik olemas, mis puudutab artiklit üheksa ja teatud kontrollimeetmeid, sealhulgas eh, kontrollimeetmete lõplikku nimekirja, mis eh, peaks komisjonilt tulema, siis sellele lisaks on meil veel teine nimekiri mis siis peaks saama teatavaks teenuste andmise algushetkest alates hiljemalt ehk siis kohas, kus teenuseid osutatakse. seda arvestades ja arvestades komisjoni nimekirja, lõplikku nimekirja, siis ähm, äh, äh, peaksime meie äh, seda natukene kohandama. minu arvates me peaksime ka kontrolli rakendusala natukene laiendama ja sisse viima uued kriteeriumid, mis võimaldaks meil sellest nimekirjast äh, teha lõplik äh, lõpetatud nimekiri ja teisest küljest ka välja selgitada, kas õigusi rikutakse või mitte. Chciałam podkreślić, że e, przyjmujące państwa członkowskie mis puudutab kontrolli ja järelevalvet, siis e, tahaksin rõhutada, et vastuvõtvad riigid peavad e, suutma kontrollida, kas lähetatud töötaja järgib reegleid, aga nad Äh, ei äh, pea olema sellised, et ausad tööandjad kuidagi saaksid kahjustatud, nii et artiklis kümme, mis just räägib kontrollist ja järelevalvest, äh, kus on siis ähm, kontrolli ähm, siis riskide kontrollist juttu komisjoni dokumendis on kirjas, et ähm, lisaks siis rahatrahvidele võiks rakendada ka motiveerivaid eesmärk-, äh, näiteid, näiteks äh, on võtta näide Hollandist, kus on selline ausate ettevõtete nimekiri sisse viidud artikkel kaksteist samuti vastuoluline äh, osa, siin räägitakse solidaarsusest ja vastutusest. tahaksin selgitada, miks ma selle olen soovinud maha kustutada direktiivi eelnõust. see, et ta kustutatud on, ei tähenda seda, et solidaarsus äh, äh oleks kuidagimoodi vale, see kustutamine tähendab ainult seda, et kui me vastutust soovime sisse viia, mis põhineb solidaarsusel, siis ainult selliste ettevõtete jaoks, mis lähetavad oma töötajaid eriti sellistest liikmesriikidest, kus eh, seda süsteemi ei ole, siis mõjutab see negatiivselt neid liikmesriike, kus seda süsteemi ei ole aga ka teenuse saaja, kui ta valib oma riiklikust teenuse osutajat või kuidagi teisest liikmesriigist teenuse osutajat, siis juhul, kui see solidaarsus kehtib, siis tõenäoliselt ta selle lepingu sõlmib oma kohaliku eh, teenusepakkujaga, ehk siis eh, teenuste pakkumise vabadus saab seeläbi piiratus ja solidaarsuse põhimõte ei ole alati lähetatud töötajate seisukohalt toetav. nii et kui artikkel kaksteist ähm, räägib töötajate kaitsest, siis räägitakse ähm, nende töötajate kaitsest, kes tõeliselt on lähetatud, mitte ainult näiliselt ähm, lähetatud või kes on iseenda tööandjad. Need on kaks äh, posi-, e, suuremat probleemide rühma, aga nimetaksin ka mõned positiivsed äh, momendid. Mm, seda tüüpi vastutus on äh, sisse viidud kõigi ettevõtete jaoks turul ja nad sisaldavad ka hoolsusnõuet. nii et ma olen eh, sellise vastastikuse kohustuse vastu eh, sellises mõttes nagu komisjon selle siia on kirja pannud, nii nagu komisjoni tekstis on kirjas, sellepärast et see on väga eh, mitte-konventsionaalne eh,, ainult eh, peaksin viitama teatud äh, alternatiividele, alternatiivsetele võimalustele tööliste kaitses ja ma ka arvestan teie toetusele selles. ja lõpetuseks kaks olulist aspekti, mida käsitleksin. see on info vahetamine liikmesriikide vahel ja piiriülene siis äh, trahvide rakendamine, mis puudutab administratiivkoostööd, see puudutab artikleid kuus, seitse, kaheksa ja kaheksateist, siis ähm, siin räägitakse halduskoostööst. ja komisjoni ettepanekus on kirja pandud äh, teatud äh, piirmäärad erandjuhtudel kakskümmend neli tundi ja tavapärases juhtumi puhul kaks nädal, et see on IMI süsteemi kõige laialdasem eh, käsitlus eh, liikmesriikide vahel. seda süsteemi ha-, on juba hakatud eh, testima ja see on kiire ja väga turvaline süsteem. minu arvates artikkel seitse defineerib liikmesriigi äh, Ehm, infoandjana liiga laialdases mõttes. ehk siis eh, minu eh, ettepanek oleks, et oleks kolm eh, siis ajalist piir, kakskümmend neli tundi, kaks nädalat ja üks kuu oleks rakendatav sellisel juhul, kui inspektorite poolt äh, Eh, viiakse läbi mingisugune kontroll või, või eh, olukorra ülevaatamine. ehk siis IMI süsteemi kasutamise kohustuslik kõikidel juhtudel, kus võimalik ja eh, isegi juhul, kui ei ole kahepoolseid kokkuleppeid selles osas ja selle koostöö põhimõtteid tuleb ka täpsustada, aga see IMI äh, süsteem on saanud väga positiivseid hinnanguid ja ma olen huvitatud äh, äh, IMCO ja meie komisjoni siis koostööst, kus me näitame ja tutvustame IMI süsteemi. ma ei tea, kas see on loodetavasti täna või homme Ehm, saadetakse meiliga laiali täpsem info selles osas. mis aga puudutab trahve, siis selles osas äh, võtame me ühendust juuri komisjoniga, sellepärast et meil on vaja nende arvamust ja me kardame seda, et harmoneerimise puudused e, just ähm, trahvide äh, Ehm, kehtestamise osas kahes liikmesriigis ei ole nimelt neid ja see äh, takistab meil ka selliste trahvide äh, siis laiemat sisseviimist ja ma arvan, et me juurikomisjoni arvamust ka ei saa. ning lõpetuseks eh, kolmeteistkümnendal äh, detsembril on eh, muudatuste tähtaeg ja kahekümne ne-, kolmandal, kahekümne neljandal jaanuaril arutatakse neid muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatused kahekümnendal veebruaril ja lõplik hääletus kahekümne esimesel veebruaril ähm, järgmisel aastal. ma ka äh, eraldi juhin tähelepanu kuuenda detsembri kuupäevale EBSCO Äh, sellel päeval tutvustab, äh, kui kaugele on tööga jõutud nõukogus ja meil on selline äh, tutvustav arutelu selles osas, kui kaugele on jõutud lähetate töötajad, lähetatud töötajate küsimuse arutamisega. suur tänu kõigile koostöö eest, see on väga raske ja vastuoluline direktiiv. ja ma teeksin ettepaneku, et see oleks veidikene kaasaegsem me kohtusime ka variraportööridega, kuulasime ära selle, milliseid ettepanekuid nad tegid, rääkisime kolleegidega, kes on osalenud mitmetel kohtumistel. igal juhul soovin ma, et see koostöö jätkuks, nüüd hea meelega kuulan teie kommentaare ja tähelepanekuid. suur tänu, äh, raportöörile. nüüd tähtaegade kohta. see ei sõltu täielikult raportist, vaid äh, komisjoni otsusest äh, on palju sõnasoovijaid selles küsimuses, kuid me peame eraldama aega ka aruteludeks ja ma loen ette äh, sõnavõtjate nimekirja, et ei tekiks segadust ja me saame oma tööd paremini korraldada ning silmas pidada meie käsutus olevat ajavaru ja ma tahan anda ka sõna regioonide komitee raportöörile härra Hutchinsonile samuti sõna anda, kes on kohal, ja ka härra Silvale, kes esindab komisjoni. variraportööridest. Nadja Hirš, Elizabeth Schröter, Thomas Händel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 annan teile kõikidele võimaluse sõna võtta, kas kellegi nimi jäi mainimata, kas keegi soovib oma nime lisada nimekirja? Les, les coordinateurs, là, ils vont pas vouloir parler après, non vont pas... Koordinaatorid, kas teie soovite sõna võtta ka? Donc, je, autant que je les installe, parce que... Koordinaatorid äh, hakkavad üles ärkama, panen teid kirja ja sellega ma sulen äh, sõnavõtjate nimekirja, nii et me saaksime oma aega paremini kasutada. Härra Ori soovis sõna proua McIntyre ja härra Serkas on nüüd lisatud nimekirja. kas sellega on kõik kirjas? härra Steven Hughes. tänan, proua esineja, suur tänu raportöörile, me oleme temaga juba kohtunud ja ta teab, et meil on terve rida punkte, milles me ei ole temaga ühel meelel ja, ja mõningates olulistes aspektides on see lõhe üsna suur kuid ühes asjas me oleme ühel meelel, et me peame saavutama maksimaalselt suurima õiguskeel, selguse tekstis, mille komisjon on esitanud. komisjon ei ole oma poolt seda vajalikku õigusselgust taganud ja seetõttu me peame kasutama arutelusid komisjonis ja muudatusettepanekuid, et seda teksti parandada Äh, selle teemaga äh, kaasneb mitmeid tundlikke küsimusi, nagu te teate, ka raportöör ise viitas esimesele muudatusettepanekule oma sissejuhatavas sõnavõtus ja kohe alguses ma tahaksin öelda äh, mõningad nendest tundlikest küsimustest on põhjustatud sellest, et me oleme seoses selle jõustamisdirektiivi aruteluga arvestanud ka Euroopa Kohtu lahenditega, mis said alguse Lavalli otsusega paar aastat tagasi. ja teile võib-olla ei meenu, milles asi oli. kohus kaalus ühelt poolt töötajate vabadust äh, vaba Euroopa Liidus ringi liikuda ja teiselt poolt äh, piiriülest teenuste osutamise vabadust Äh, mis muutusid ülemuslikuks ja asjaolu, et äh, kohus otsustas, et tähtsam on siiski teenuste osutamise vabadus, tekitas teatud vastuolulisi tundeid ja äh, selle suhtes on esitatud muudatusettepanek põhjenduspunktile kaks, kus raportöör ütleb, et teenuste esitamise vabadus peaks olema primaarne, komisjon aga rõhutab töötajate vaba liikumist kui primaarset kohe algusest peale äh, on tekkinud seetõttu äh, raskusi. meil on väga palju sõnasoovijaid, kuid lubage äh, keskenduda nendele põhipunktidele, mille suhtes me ei ole kokkulepet saavutanud eh, ja mille suhtes me peaksime komisjoni töö käigus jõudma mingisugusele kokkuleppele. kui ma alustan teisest artiklist ja mõistete määratlustest, siis on väga oluline lõikes D artiklis kaks kui me määratleme eh, piiriüles teenuste osutamise mõistet, peame seda selgelt tegema, viidates artiklitele äh,, aluslepingu äh, artiklite nelikümmend üheksa ja viiskümmend ja see on üks muudatustest, mida mina tahaksin näha. ja meil on vaja ka uut täiendavat lõiget F teise artiklis, et kasutades üheksakümne kuuenda aasta direktiivi algset sõnastust Äh, määratlemaks, mis on vastuvõttev liikmesriik, selleks, et suurendada vajalikku selgust selles küsimuses. me samuti vajame uut artiklit kolm tekstis, äh, millega määratletakse direktiivi kohaldamisala, me peame täpsustama suhteid äh, renditöötajate direktiivi ja lähetatud töötajate direktiivi ning jõustumisdirektiivi vahel ning algse üheksakümne kuuenda aasta direktiivi vahel eriti arvestades seda, millised nõud on esitatud äh, renditöötajate direktiivis võrdse kohtlemise osas. see peab olema ka väga selgelt äh, kirjas jõustamisdirektiivis. me peame ka väga selgelt määratlema, kuidas jõustamisdirektiiv kohaldub kolmandate riikide kodanike suhtes. artikkel kolm, äh, rakendamine ja järelevalve ja ma usun, et äh, ettevõtte poolt äh, kasutada meetmete puhul me soovime kriteeriumite all näha, et need ei ole mitte ammendavad, äh, mis on vastupidine seisukoht raportööri seisukohale. me samuti tahaksime lisada sinna nimekirja täiendavaid punkte ja raportöör ütles, et ta on äh, igati sellega nõus. näiteks ma teeksin ettepaneku lisada viide äh, Äh, selle ettevõtte käibeprotsendile äh, päritoluriigis ja äh, sõnastust ma kasutaksin komisjoni sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise vastavast dokumendist. artikkel kolm lõige kaks kriteeriumid, kui lähetatud töötaja ajutiselt töötab teises liikmesriigis ja on oluline, et see loetelu ei oleks suletud loetelu ja see on väga oluline kaalutlus meie jaoks. ja me lisaksime võimalusi sellesse loetellu. ja veel üks oluline aspekt selles teksti osas on, kui tööandja ei suuda tagada ettenähtud tingimusi eh, vastavuses eh, päritolu liikmesriigi eh, tingimustega. see tähendab seda, et tööandja ei ole suutnud tagada nõutuid töötingimusi ja kui me ei sõnasta seda väga hoolikalt, meil võib tekkida vale äh, seos, kui me äh, teeme ristviite Rooma ühele kui töötaja ei ole tööle saadetud lähetatud töötajana, siis tööleping kuulub Rooma üks alla ja siis tekib oht, et päritoluriigi põhimõte jõustub. me peame väga selgelt määratlema, et, et, et kehtivad selle riigi seadused, kus tööd hetkel teostatakse uus lõige kolm artiklisse kolm sisaldaks uusi kriteeriumi, mis aitavad tuvastada, kas inimene äh, on iseenda tööandja füüsilise ettevõtja ähm, vastuvõttes riigis või mitte, sest raportöör ise viitas, et seda aspekti kuritarvitatakse kõige rohkem ja ma arvan, et me peame seda tekstis täpsustama. me ilmselt vajame ka uut artiklit neli, äh, mis sisaldaks töötajate õiguste loetelu ja hõlmaks selliseid asju nagu reisimine, majutus äh, ja nii edasi et tagada lähetatud töötajate põhiõiguste täitmine. artiklid viis ja kuus, nende suhtes on veel väiksemad muudatusettepanekud, mis ei ole eriti is-, tõsise iseloomuga sotsiaaldemokraatide poolt esitatud on artikkel üheksa, riiklikud kontrollimeetmed. ja seal tuleb selgelt kirja panna, et kontrollimeetmed ja haldusnõuete loetelu ei saa olla vabatahtlik, vaid neid tuleb vastavalt direktiivile kohaldada. ja viimane olulisem muudatusettepanek puudutab artiklit kaksteist, mis puudutab solidaarvastutust. see teatud määral äh, seondub ka liikmesriikide vahelise koostööga üheksakümne kuuenda direktiivi täitmisel. ma esitasin raportöörile ka koopia kirjavahetusest eh, minu ametiühinguga ja Siemensi korporatsioonilt. Eh, see puudutab allhanketöid eh, Siemens korporatsiooni suurehitusprojektidel Inglismaal, kus on tööle võetud neliteist Poola töötajat, kes ei saanud tasu, mida nad oleks pidanud saama. Äh, ametiühingud sekkusid ja esitasid selle vaide tööhõive äh, äh, kohtusse ja saavutasid võidu, kuid kahjuks alltööandja kadus ja pöördus tagasi oma päritoluriiki. ja ametiühingul oli suuri raskusi selle firma leidmisega, Nad võtsid ühendust Siemensiga, palusid Siemeni poolset abi, Siemens ütles, et nad ei saa aidata, neil pole õrna aimugi, mis selle alltöövõtjaga juhtus, äh, kuigi neil peaks olema kirjalikud andmed selle kohta, kust ta pärit on äh, siis leiti, et äh, see firma on Hamburgis, kirjutati neile, said vastuse, et te pöördusite valesse firmasse, see ei ole meie firma, vaatamata sellele äh, et eh, nii aadress kui ka selle inimese nimi, kes oli eh, Inglismaa selle ehituse eh, objektil, oli sama. ja selliseid probleeme me püüksime, peaksime vältima. ka raportöör viitas Flammambili juhtumile, see oli äärmuslik näide sellest, kuidas asjad võivad valesti minna, kui on tegemist selliste postkasti tüüpi firmadega ja on olemas ka palju teisi konkreetseid näiteid kui alltöövõtja kaob ja jätab võetud kohustused täitmata. ja teinekord on need kohustused kehtestatud ka kohtu poolt või töövaidlus kohtu poolt. me tunneme, et on artiklis kaksteist vajadus sellise solidaarvastutussüsteemi järgi, kuigi raportöör leiab, et see ei peaks tekstis sisalduma seega meil oli eriarvamusi mitmetes valdkondades, kuid ma loodan, et me suudame teha koostööd, et mõningatest nendest lahkarvamustest üle saada. raportöör on avaldanud tahet selleks ja ka meie püüame oma poolt teha kõik selleks, et äh, saavutada mingi kompromiss. suur tänu, Nadja Hirš ja seejärel proua Schröter. Zuerst einmal herzlichen suur tänu, proua esinaine, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile äh, suurte panuste eest äh, ja hea koostöö eest variraportööridega, sellepärast et igal juhul oli töö hea selleks, et jõuda järg, järeldusele, kes mis positsioonil on. selles raportööris on, raportis on ära toodud mõningad head ideed ja teistes küsimustes jällegi ei ole mindud liiga kaugele, seetõttu tahaksingi ma ükshaaval need läbi võtta. artikkel viis kõigepealt, siin ma arvan, on kõigepealt äh, kõige olulisem see, et kui me räägime siin äh, veebilehest, äh, mis koondaks keskselt liikmesriikide informatsiooni, ma arvan, et see on väga hea idee, see informatsioon võiks olla või peaks olema inglise keeles, minu arust on see täiesti iseenesestmõistetav, aga Äh, mulle tundub, et äh, selles sõnastuses on kindlasti praegu nõrkus, siin on kirjutatud, et äh, tähtsamates teistes keeltes. me võime hakata vaidlema selle üle, et mis on need teised tähtsad keeled ja meie jaoks on loomulikult oluline see, et vastuvõtja riik, kus teenust osutatakse, kindlasti oleks toetatud keelelise toega, aga ka päritolumaa äh, Äh, kust äh, töövõtja tuleb, äh, selle liikmesriigi keeles peaks olema see informatsioon samuti saadaval. nii et kui Ungari töövõtja läbi Poola firma läheb tööle Inglismaale, siis peaks olema ka ungari keeles informatsioon olemas et see on väga keskne, et töövõtja omaenda päritolumaa keeles saab seda informatsiooni kasutada edasi artiklid kolm ja üheksa, mis sisaldavad äh, kontrollivõimalusi ning äh, suletud või avatud nimekirjade mm, küsimus. ühest küljest on aru saada, et õiguskindluse olukorrast oleks suletud nimekiri kõige parem, me saaksime ka sellega nõus olla, aga samas äh, siin tuleb täpsustada mitmeid asju sellepärast, et meie arust sellise suletud nimekirja juurde kuuluvad veel kontrollivõimaluste saavutamiseks lisaaspektid. teine variant oleks jällegi avatud äh, nimekiri, aga siis äh, tekib muidugi äh, segadus, et mida täpselt on vaja ära tuua. nii et kompromissini me siin ilmselt jõuame. edasi üks väga keskne küsimus on artikkel kaksteist. ma arvan, et ilmselt äh, selle väljajätmine oleks äh, liiga kaugele minemine, me peaksime rääkima sellest, mis on meie eesmärk. meie eesmärk praegu on see, et töövõtja saab lõppkokkuvõttes tasu oma töö eest, aga et sealt makstakse ka sotsiaalkindlustus, makstakse maksud äh, ja kõik muu sinna juurde kuuluv. see on eesmärk, mis on siis lõpptulemuseks. meil on liikmesriikides erinevad süsteemid, mõningates ei ole sellist äh, kohustuslikku kindlustust, igal juhul äh, Saksamaal on selline olemas, mis väga hästi toimib ja kokkuvõttes peaks ütlema, et ehk äh, võiks olla meie eesmärgiks, et liikmesriigid sinna jõudmisel see solidaarse vastutuseni jõudmisel oleksid vabad oma tegevuses, aga artiklis kaks, kaksteist peaks olema välja toodud konkreetselt, et palga maksmine, maksude maksmine, sotsiaalkindlustuse maksmine tuleb tagada. Äh, siin võiks pöörduda ka kahe tuhande üheksanda aasta äh, viiekümne kahe Äh, direktiiv number viiskümmend kaks juurde, see äh, kajastab äh, nii sisserännanute kui ka illegaalsete sisserännanute mm, olukorda, aga ka siin on öeldud, et igal juhul töövõtja peab saama oma palga kätte, millest on maha arvestatud asjakohased maksud. nii et meie kompromiss peaks olema eesmärgiga, mm, eesmärgipärastatud meetodid jätame kõrvale ootan edasist arutelu, ma arvan, et igal juhul dokument on väga keerukas ja kompleksne, me teame seda, aga meil on väga akuutne vajadus tulla hea tulemuseni, aitäh. Elizabeth Schröter, puis Thomas äh,, puis Thomas Händel. ja, vielen Dank ähm,. Erstmal auch mein Dank an die Berichterstatter äh, suur tänu kõigepealt raportöörile mm, selle sissejuhatuse eest, sellepärast et äh, me oleme väga palju tunde töös veetnud, diskuteerinud. ma arvan, et see on vajalik, sellepärast et me oleme ka nende probleemidega rohkem tuttavaks saanud. kuna ma olen selle tekstiga väga pikalt tegelenud, siis minu jaoks on selle õigusakti puhul põhiline küsimus, kuidas on praegu selle dokumendi suhe algse õigusaktiga, mis praegu kehtib? kas seda õigusakti tuleks muuta, kui jah, siis mikspärast ei tehta muudatusi lihtsalt algsesse õigusakti, sellesse direktiivi, või kui seda on vaja paremini ellu kutsuda, siis ei aita ka see, et see kaudselt muudetakse. nii et äh, siin tuleb olla väga konkreetne. Need aspektid, mis jõustamisdirektiivis on kirjas, peavad viima tagasi algse õigusaktini, mis praegu ju kehtib. nii et see praegune rakendusdirektiiv, seal peab olema äh, eesmärk just kehtivaid praktikaid parendada ja mitte uut õigusakti lihtsalt äh, esindada ja mulle näib, kuna ma tean kõiki taustalugusid, Steven Hughes äh, juba mainis üht koma teist, mulle näib, et komisjoni ettepanek võtab praegu üle liikmesriikide äh, rolli, äh, kus töö aset leiab, seda defineeritakse uuesti ning äh, kumbki osapool saab täiesti äh, uue rolli. Äh, me oleme juba ühes teises õigusaktis juba teenuste direktiivis sellest rääkinud ja Euroopa Parlament on öelnud väga selgelt mitmetes kohtades seda. nii et siin on väike püüe mitte mm, praktikaid parandada, vaid lihtsalt tuua tagasi ühe vana idee ja panna selle uuesti dokumenti kirja nii et äh, me oleme sellest juba rääkinud. Äh, need, kes juba taustalugusid siin kojas teavad, äh, teavad ilmselt, et need tegevused on olnud juba mm, palju selgemini sõnastatud varem. ja me hoiame silma sellel arengul peal. meie eesmärk praegu on, et just äh, need liikmesriigid, äh, kus töö aset leiab, nende praktikaid toetatakse ja parendatakse töötajate huvides ja seda me ka püüame läbi suruda. Äh, sellepärast, et meie parlamendina tahame hoida kindlasti seda ühist signaali Äh, edasi, kontrollfunktsioon äh, äh, liikmesriikides on asja tuum, A ja O. Need inimesed, kes teavad, kuidas lähedatud töötajate praktikad tegelikult toimivad, on aastate jooksul seda juba mitmeid kordi kuulnud. nii et meie arust ikkagi kõige olulisem on igasugused seadusaugud kinni panna ja kontrolli tugevdada ja see peakski olema uue õigusakti eesmärk nüüd loomulikult neid seadusauke me sulgeda ei saa, kui me paneme suletud äh, nimekirja paika. see ei ole ju praktika. praktika tegelikult näitab, et tegevused muutuvad iga päev ja see tähendab ka, et liikmesriigid oma kontrolltegevuses, mis on juba eelnevates õigusaktides väga konkreetselt välja toodud, äh, peaksid olema paindlikud, neil peaks olema see võimalus. see on ainuke äh, võimalus ja siis on ka selle õigusakti eesmärk täidetud, äh, praktikaid parendada ja artikkel kolm äh, algses direktiivis äh, tagada kõigile õiglane palk on ka täidetud. samas on konkurentsiõiguses siin küsimus, sellepärast et õiglane palk töö eest on väga ürgne põhimõte nii äh, töövõtjatele kui tööandjatele äh, oleks siin üks kindel signaal sellelt õigusaktilt, nimelt et me tahame õiglast konkurentsi ja seda õiglaste palkade tingimustes. ja nüüd ma jõuan kolme äh, punktini, mis minu arust on hea praktika osa ja mis ei, mida ei peaks meie käesolev direktiiv üldse küsimuse alla äh, seadma, sellepärast et liikmesriigid on juba head äh, praktikat äh, saavutanud sellega. kahepoolsed lepingut. see on tõepoolest parimate praktikate osa. me oleme juba kutsunud aastaid liikmesriike üles, kellel ei ole kahepoolseid lepinguid, et nad peaksid seda tegema. sellepärast, et see sulgeb mitmed praegu avatud seaduseaugud kahepoolsed äh, lepingud äh, selles vallas äh, võimaldavad kõike sätestada ja reguleerida. küsimus on, kas me tahame sedasama joont edasi hoida ja kas me tahame, et need pari-, parimad praktikad läheksid üle piiride ja teised riigid saaksid sellest midagi õppida. teine küsimus on töövõtjate nõustamine Neid igal juhul tuleb kaitsta. minu enda raportis oli sellele terve peatükk pühendatud, aga meie parlamendina ütleksime, ütlesime juba ka siis, et äh, see nõustamine on väga oluline ja isegi nappide ressurssidega saab väga palju saavutada. meie paneksime siia ka oma muudatusettepaneku kindlasti selles osas sisse, sellepärast et keskne lahendus seaduseaukude äh, kinnikatmiseks äh, ja parimate praktikate jagamiseks ongi just nõustamistegevus ja kolmas aspekt on artikkel kaksteist. huvitav on see, et nendes liikmesriikides, kus meil on üldine solidaarvastutus, ei ole ka mingisugust vastuseisu artiklile kaksteist, sest nad ütlevad, et see on väga hea praktika ja see on ju suurepärane tulemus. aga nüüd äh, muidugi arutelu, kuidas me siis sellega edasi läheme ühest küljest me võime öelda, et äh, lihtsalt laseme selle hea praktika veega alla või me kasutame seda jõustamisdirektiivi selleks, et äh, head praktikat levitada nii laialt kui võimalik tõepoolest äh, väga raske on liikmesriikides äh, seda sisse juurutada, kus seda veel ei ole, aga samas, kui see on Euroopa Liidu õigusakti osa, siis tuleb seda igal juhul rakendada. ja nüüd äh, minu viimane märkus, mis puudutab tähtaegu ja ajakava loomulikult see on jälle ka praktikast väga oluline kogemus. see, mis praegu tähtaegadena ette pannat-, pannakse, ei ole Eh, hea lahendus, eh, sellepärast et kui me tahame tõepoolest head eh, koostööd erinevate liikmesriikide vahel, kes omavahel sellises suhtes on, ütleme, siia kuuluksid kaks kuni viis liikmesriiki ilmselt lähendatud töötajate puhul, siis on meil vaja tähtaegu, mis on palju lühemad kui see, mis siia paberile on lihtsalt toodetud nii et ma arvan, et see on hea debati algus ja ootan igatahes raportööri vastukaja sellele kõigele. Euh, Thomas Händel malheureusement a dû nous quitter et donc euh, je... Thomas Händel pidi lahkuma ja seetõttu saab sõna Thomas Mann. Und vielen Dank auch... Äh, suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka Danuta sulle äh, sa ütlesid juba väga palju olulisi asju, mida meie ka sinu raporti puhul äh, toetada saame, rohkem läbipaistvust, rohkem informatsiooni, rohkem paremat konkurentsi, rohkem töökohti, seda kõike, sellele kõigele ma kirjutan kahe käega alla ja seda ka, et õiguskindlust on vaja, seda me teame, eks. aga samas äh, nii nagu selle informatsiooni kohta oli öeldud, et see peab olema erinevates keeltes, et kommunikatsioonivõimalus oleks olemas, siis äh, samas meil on ka vaja tasakaalu, äh, tasakaalu äh, ühtede ja teiste ettevõtete vahel, kes eri riikides asuvad. me kindlasti ei tohi siin seda lõhet tekitada, et meil on vanad, vanad ja uued liikmesriigid, see on täielik jama. minu arust on väga oluline see, et töövõtja kaitse peab olemas olema, olema ükskõik, kas nad töötavad täpselt selles riigis, kuhu nad lähetatakse või konkreetses liikmesriigis, kus nad püsivalt tööl on. igal juhul peavad ettevõtted tagama, et töötajate kaitse oleks tagatud. Danuta juba selles suunas ka mitu head äh, punkti siin mainis äh, igal juhul äh, on oluline see, et töövõtja, töötaja töötab äh, direktiivi all, mille kohaselt ta teab, mis juhtub edasi. Äh, need, kes töötavad äh, puhtalt ja need, kes töötavad mustalt, siin on oluline see, et kui töövõtja ei tea, kuidas nad on kaitstud, kui, kas neil on haiguskindlustus, millised on nende lepingud, ei, mm, me peame tagama selle, et ettevõtjate poolt antakse meile võimalus kõiki neid asju äh, korraldada ja kontrollida. Elizabeth äh, äh, Schröder ütles väga õigesti, et me oleme juba pidanud siin väga häid ja põhjalikke arutelusid ning toonane mm, pädev volinik ütles, et Eh, igal juhul on eh, võimalik eh, kõiki asju kontrollida töötajate kaitsepositsioonilt. ja samas on öeldud ka, et Euroopa Liit lihtsalt sekkub liikmesriikide siseasjadesse. ei, see on täielik jama. ka siis oli liikmesriike, kes ütlesid, et volinikul on õigus, uued liikmesriigid aga ei olnud seda meelt. ma Äh, olen rääkinud kolme kolleegiga äh, ka siit äh, komisjonilt, kes ütlesid, et kõik on muutunud, isegi meie ehitusplatsidel ei ole enam äh, liikmesriikidest pärit tööjõudu, nad tulevad lausa kolmandatest riikidest, äh, Kambodžast ja kust mujalt. meil on vaja õigusakte, meil ei ole vaja selliseid nõudmisi nii kirjakastiga ettevõtteid, äh, me peame täpselt teadma, millisest ettevõttest need lähetatud töötajad tulevad, meil peavad olema tõendid samus meie jaoks arusaadavas keeles, me peame saama kontrollida, kuidas nad on palgatud, millistel tingimustel. artikkel üheksa 9 Äh, nagu öeldud, äh, siis Euroopa Komisjoni meetmeid on siin mainitud. Äh, ma olen Elizabeth Schröderiga nõus, muidugi tavapäraselt ei ole ju CDU ja rohelised ühte meelt, noh, Frankfurdi kandis võib-olla tõesti, aga praegu ma olen teiega nõus, riiklikud kontrollmehhanismid on olulised ja neid peab saama kontrollida. loomulikult, kui meil on kinnine nimekiri siis äh, me peame arvestama sellega, et alati peab olema paindlik ja asjad muutuvad. edasi, äh, solidaarvastutus äh, number kaksteist, minu arust ei ole mitte mingisugust mõtet seda lihtsalt maha tõmmata, solidaarvastutust on vaja siin sees hoida. sellepärast, et see on kaitsemehhanism just töövõtjate jaoks ja igal juhul see peab kehtima nii et kokkuvõttes minu arust on alati oluline see, et kui meie teeme siin Euroopa äh, poliitikat ja kui me kuulame oma sotsiaalpartnerite häält, sest nemad ju teavad, mis koha peal toimub. ja meil on praegu siin ühine positsioon, kus äh, tööandjad ja töövõtjad on toonud ühe laua taha nende kogemused, me peame seda arvestama. jah, tõepoolest, Danuta, sa tahad panna kokku tasakaalus äh, raporti, aga ära unusta, et tänaste äh, tänase olukorra muutumist me peame ette nägema ja inimesed peavad teadma, mis toimib ja küsimus on, kuidas saame meie sekkuda sellesse protsessi, et inimestele jääks mulje, et kogu süsteem on õiglane. ootan eelsolevaid arutelusid. Äh, Jutta Steinbrück, puis proua Steinbrück ja seejärel proua Turunen mobiliteet. meie eesmärkideks peab igal juhul olema see, et liikuvus oleks õiglane ja sotsiaalne. ning äh, kui nüüd äh, Saksa päritolu liikmed on siin sõna võtnud, siis ma arvan, et meie jaoks Saksamaal on just see kõige olulisem, et meil oleks äh, töötajate liikuvus üle piiride Euroopas, see on väga oluline nii väljasaatjatele kui vastuvõtjatele riikidele ja me peame kõik vastavad standardid paika seadma. Elizabeth juba ütles, et meil on täna kehtiv äh, direktiiv, kus me oleme öelnud juba, et väga olulised probleemid äh, on selles vallas, äh, kus me peame asju parendama. ja ma kutsun teid sellele töölõunale, sellepärast et siis on võimalik ka just nende töövõtjate ja tööandjate probleeme lähemalt vaadata ja arutada. ma arvan, et tööandjate äh, vaatepunkt on äh, küll väga oluline, aga meie jaoks ehk on väga tähtis ka vaadata just töövõtjate poole pealt. ja sellepärast äh, nii komisjoni ettepanekust kui ka teie raportist proua raporti autor, ma ütleksin, et äh, siin ei ole võib-olla töövõtja huvid kõige rohkem kaetud. mis puudutab äh, siin tõesti postkasti ettevõtteid, äh, siis need luuakse tavaliselt selleks, et sotsiaalklauslitest mööda hiilida. mul on viiskümmend pluss näidet kogu Euroopast, kus täpselt need probleemid ilmnevad mina olen igal juhul kinniste eh, nimekirjade vastu, nii nagu artiklis kolm siin välja tuua, tuuakse, sellepärast et eh, kriteeriumite eh, järgimisel peavad liikmesriigid olema vabad, see ju tähendab konkreetseid õiguslikke tulemeid. mis juhtub siis täpselt, kui inimene ei täida või täidab neid kriteeriumeid? edasi informatsiooni jagamisest äh, juba räägiti, minu arust on väga oluline see, et töövõtjad saavad omas emakeeles seda informatsiooni, mis neid puudutab. Äh, ma tean äh, väga palju erinevaid inimesi, sealhulgas väga haritud inimesi, kes ei saa inglisekeelsetest tekstidest aru ja ka internet ei ole kõigile mitte ligipääsetav meedium, nii et me peame igal juhul igaühe poole pöörduma, me ei saa lihtsalt öelda, et ja kui sa oled võõral maal, siis sa igal juhul saad internetile ligipääsu ja nii edasi. edasi solidaarvastutus, minu arust peab see klausel siin sees olema kindlasti ja see peab laienema üle erinevate alade ja riikide äh, Äh, ma tean erinevaid äh, majandussektoreid Euroopas, mitte ainult ehitussektor, kus on sellega suured äh, probleemid ja see üldine solidaarvastutus, mida komisjon siin ette paneb, on palju nõrgemal tasemel kui teis-, teatud liikmesriikides, näiteks Saksamaal täna juba kehtiv on. nii et seetõttu on oluline, et meie direktiivis oleks välja toodud minimaalne kaitsetase ja see lubaks liikmesriikidel minna kaugemale ning äh, kui artiklis üheksa me räägime riiklikutest kontrollimeetmetest, siis äh, ka siin ma ütlen, et liikmesriigid peavad ise saama otsustada, kuidas ja milliseid kontrollmeetmeid äh, rakendada, mitte ei peaks nad lihtsalt rakendama neid meetmeid, mis juba kinnises nimekirjas välja toodud on. nüüd edasi raportöörile. nii nagu raportöör ütles, et töövõtjat tuleb kaitsta äh, informatsiooni saamisel. kahe tuhandendast aasta, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, on musta ja illegaalse töö kahju kuussada kuuskümmend miljonit eurot Saksa valitsusele ja ma arvan, et me peame kindlasti tegema kõik selleks, et kahjusid vältida Euroopa inimeste jaoks, meie ettevõtete jaoks ja meie majanduste jaoks. ja kui me komisjoni ettepanekut ja raportit võtame nii, nagu see on, siis äh, must ja illegaalne töö saab äh, ärimudeliks Euroopa jaoks, seda tuleb igal juhul takistada, aitäh. Äh, Emily Turunen ja puis Evelyn Regner. proua Turunen ja seejärel proua Regner. ma olen IMCO komisjoni äh, arvamuse koostaja, me koostame seda praegu EMKOs, meil toimus esimene arutelu täna muudatusettepanekutel, minu raport on koostatud, muudatusettepanekud on esitatud ja ma lühidalt annan ülevaate arutelust, mis toimus siseturukomisjonis. kõigepealt tahaksin öelda, et meie kõikide jaoks peaks minu arvates olema eesmärk luua võrdsed tingimused ja korralik töövõtjate kaitse ja minna kaugemale kitsastest riiklikest huvidest, las nõukogu tegeleb sellega. meie oleme Euroopa Parlament ja meie peaksime tagama, et pikemas perspektiivis me loome võrdsed võimalused konkurentsis ja tagame ka töötajate täitsa kõrge taseme, olenemata töötajate päritolus. E, ka pikemas perspektiivis, kui me nõustume e, madalapalgalise e, tööturuga lähetatud töötajate puhul sellise tööturuga koos lähetatud töötajate õigusi ei austada, on see väga halva mõjuga meie ühiskondadele ja pikemas perspektiivis ka negatiivse mõjuga majandusele see peaks olema lähtepunktiks äh, meie tegevuses võrdsete võimaluste loomisel ja me peaksime mõtlema ka Monti raportile, mitte Monti kaks, äh, vaid Monti äh, raport ühise turu kohta, kus ta ütleb, et ühisturul on tõsiseid probleeme, me peame käsitlema neid tõsiseid probleeme ja peame tagama selle, et töötajad saavad ka tulevikus Euroopa projektidest äh, tuge ja kaitset äh, impostade arutelud. ka meie leidsime artiklid kolm, kuus, üheksa ja kaksteist kui kõige vastuolulisemad, nende kohta on esitatud palju muudatusettepanekuid. artikkel kolm, äh, mis on suunatud kuritarvituste ennetamisele. Äh, IMCO muudatusettepanekute puhul äh, me võiksime toetada sellist nimekirja, kuid see ei tohiks olla ammendav. artikkel kuus, meie praktiline lähenemine tähtaegadele, millest liikmesriigid peaksid kinni pidama. me leiame, et see on suur samm edasi ja on tehtud ettepanek äh, Äh, äh, nimetada ja äh, süüpinki panna need ettevõtted, kes direktiivi sätteid ei täida ja niimoodi on võimalik avaldada survet ka liikmesriikidele koostöö parandamiseks. artikkel üheksa suhtes tundub, et enamus on saavutatud, ma küll kõhklen, enamus toetab ilmselt avatud loetelu, kuid me jätkame arutelusid. meil ei ole toimunud varireportööride koosolek, seetõttu ma ei saa kindlalt seda väita Äh, on oluline ja huvitav vaadata ka, milline on olukord ehitussektoris ja sotsiaalpartnerite osa, äh, et äh, nii tööandjate kui töövõtjate ühendused toetavad avatud loetelu. artikkel üheksa on IMCO komisjonis osutunud kõige suuremaks komistuskiviks. meil ei ole ühist arvamust solidaarvastutuse suhtes. täna hommikul IMCO äh, komisjonis toimus nii-öelda liikmetevaheline killustumine ja see on üle kandunud ka siia komisjoni. võib-olla me peaksime looma euroopalise solidaarvastutuse, selle asemel, et tulevikus oleks meil kaheksa, viisteist või kakskümmend erinevat solidaarvastutuse süsteemi ja ma usun, et me saame anda oma panuse ka läbipaistvuse, teabevahetuse, parema koostöö teemadel ja toetada ka neid VKE-sid, kes on sattunud konkurentsivõitluses äh, raskesse olukorda. ma loodan, et ka meie komisjon saab anda oma panuse teie komisjoni töösse. tänan. tänan, Evel Regner. Äh, tänan, eesistuja, äh, vabandust, esimees. mina olen koostanud arvamuse õiguskomisjoni nimel nii otsustati koordinaatorite poolt paar päeva tagasi. arvamus ei ole veel lõplikult valmis, kuid ma tooksin välja mõningad põhipunktid sellest arvamusest. tähtajad on väga pingelised, me peame kiiresti töötama ja seetõttu ma loodan, et meil õnnestub hääletada jaanuaris. ja selleks ajaks ka oma arvamus esitada Äh, proua raportöör, te viitasite sellele valdkonnale, mille suhtes te soovite ka õiguskomisjoni arvamust. loomulikult meie peame käsitlema neid õiguslikke aspekte, mis on olulised meie komisjoni jaoks, sealhulgas ka solidaarvastutuse äh, teema, äh, see on olnud klassikaline teema ka õiguskomisjoni aruteludes Äh, ma väga lühidalt kommenteeriksin seda, mida ütles raportöör. mina tõlgendan seadust niiviisi, et, et meie parlamendis oleme ka seadusandjad, kuid selles arvamuses räägitakse haldusasutuste järelevalvefunktsioonidest, kontrollimeetmetest, ka lähetatud töötajate puhul ja minu soov on, et äh, pakutaks välja sellised meetmed, mis tagavad seadustest kinnipidamise, vastasel juhul need seadused jäävad ainult paberitele ja pole enamat väärt. me ei alusta ju nullist. Te olete teadlikud nendest lõpututest kurbadest lugudest kui meie parlamendiliikmed äh, kodumaale reisime, äh, seisame silmiti lõputute küsimustena, millega te tegelete, istute parlamendis, langetate otsuseid, kuid keegi nendest kinni ei pea. Euroopa seadusi ei tohiks niimoodi tõlgendada, meil peavad olema vahendid ja meetmed äh, Euroopa seaduste kinnipidamise tagamiseks. ma ei hakka kommenteerima üksikuid artikleid ma viitan vaid sellele, mida eelkõnelejad mainisid. Need neist, kes teavad, mis tegelikus elus toimub, äh, äh, peaksid olema need, kelle arvamusse tuleks tõsiselt suhtuda, sest äh, on välja kujunenud terve süsteem. arvestades kõike eelpool mainitud, ma rõhutan ühise turu tähtsust, kuid samas on oluline ka meie ühise turu reeglitest kinni pidada, et kõik täidaksid neid reegleid. et ka lähetatud töötajad saaksid osa ühisturu võimalustest. seega raportöör peaks mõtlema mitte ainult ettevõtete poolt pakutavatest teenustest, vaid peaksid, peaks mõtlema ka nendele Äh, äh, kes sageli kannatavad ähm, palgatumpingu läbi. Philip Benjan. ma räägin lühidalt, sest ma tegelikult olen nõus äh, raportööri raportiga. loetelude puhul ma eelistaksin suletud loetelu kuid see ei pruugi olla see loetelu, mis siin toodud on, me võime seda veel arutada. üks asi, mis mulle raportis ei meeldi, on see ausate ettevõtjate valgete nimekiri, nende usaldusväärse ettevõtete valge nimekiri, sest see on, ähm, toimiks takistusena uh, uutele turule sisenejatele ja me ei tohiks äh, seda lubada Äh, solidaarvastutuse küsimuses olen ma juba sõna võtnud eelmistel koosolekutel. selle asemel, et toetada kustutamist, ma olen esitanud oma muudatusettepanekud IMCO komisjonis, äh, toetades solidaarvastutust nendes riikides, kes soovivad seda süsteemi kasutada ja ma arvan, et see oleks parim lahendus. ma arvan, et ei ole õige sundida riike, kus taoline solidaarvastussüsteem veel puudub, seda süsteemi üle võtma. minu arvates selle süsteemi puhul oleks parem tugevdada koostööd lähetava liikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi vahel äh, kontrolli teostamisel, nagu ütles härra Mann, tagamaks sellise koostöö ja kontrollitegevuse et äh, õiguste rikkujaid, seaduste rikkujaid saaks õigussüsteemi abil vastutusele võtta. selle asemel, et, et kui seaduste rikkujaid ei tabata, siis teine pool on sunnitud äh, kahju hüvitama ja eelkõneleja väga hästi kommenteeris seda ühise turu aspekti, äh, milles ettevõtjad, ka mina olen väikeettevõtja. kui mina pean valima minu oma koduriigist pak-, teenusepakkujate vahel, kus solidaarvastutus ei kehti, või sellest riigist pakkuja, kus see solidaarvastussüsteem kehtib äh,, oleks minu jaoks oluline aspekt, sest see tooks kaasa täiendava riski minu jaoks ja seetõttu mitmed ettevõtjad äh, valivad äh, koduriigis teenusepakkuja me peaksime käsitlema neid tegelikkuses esinevaid probleeme, süvendades koostööd vastuvõtva ja lähetava riigi vahel. ja võtma vastutusele need ettevõtted, kes rikuvad seadusi, see on parem ja õigem süsteem kui see, mis siin välja pakutud on. Euh ja nüüd härra Klasovski, palun ja siis proua McIntyre. Äh, aitäh, äh, proua esinaine. Äh, ma lõhutaksin seda, mida viimane kõneleja ütles, see, mida ma tahtsin öelda, on juba proua Hirsi poolt öeldud, see puudutas artikleid kolm ja viis, nii et ma ei hakkagi kordama seda, mis juba on öeldud. suur aitäh teie panuse eest meie töö ajal. me, proua Mäkinton, palun. Äh, aitäh, proua esinaine äh, ma tean, et sellist sõna on raske tõlkida, äh, chairwoman, aga mina tahaksin tänada raportööri selle töö eest ja toetada neid põhimõtteid, mida ta raportis on kajastanud. see teema tegelikult äh, puudutab siis teenuste saam-, osutamise õigust ja see on teatavasti ühise turu üks olulisemaid momente. me ei ole tegelikult ühisel turul äh, teenuste osutamist veel lõplikult paika pannud ja paragrahv viis, mul on väga hea meel, et meil on olemas eh, siin uus inglisekeelne variant, see aitab eh, inimest, mis puut-, inimesi, eh, mis aga puudutab kaheteistkümnenda artikli kustutamist, ma tegelikult toetaksin seda, sellepärast et vastusel juhul äh, Äh, oleks äh, ebaproportsionaalne äh, artikkel, sellepärast et mõnikord me räägime siin parlamendis sellest, et me ei tea, millised tagajärjed on meie ettepanekutel. komisjoni idee on ju see, et oleks võimalik kaitsta kõiki töötajaid, aga see artikkel kaitseb ainult neid töötajaid, kes on tegelikult lähetatud äh, või siis, ja ei kaitse neid, kes on iseenese palgal või on, kes nii ainult kirjakastiga eh, ettevõtetes tööl, mm, riiulifirmates. ja see ähm, ähm, ei taga kõigi töötajate kaitset. nii et eh, sellepärast ma toetan raportööri selle momendi eh, kustutamise osas aga meil on ikka siin veel küsimusi halduskaristuste ja kontrolli eh, küsimuste osas eh, ja me valmistame ette muudatusettepanekuid ja eh, me ootame ka tulevast koostööd nende küsimuste osas. suur aitäh, proua Mäkintosh! ma vabandan oma kommentaaride eest, mida tõenäoliselt kuulsite, sest mu mikrofon on oli seis ja äh, meil on veel äh, kaks sõnasaajat, esimesena äh, Aleksandr Serkas. aitäh, proua esinaine, ma tean, et täna me alustame arutelu ja me näeme juba praegu, et siin ei ole ainult lihtsad lahendused. raportöör juba kuulis ära erinevate sotsiaaldemokraatide arvamused ja me oleme töötanud nende küsimuste kallal juba mitmeid kuid, võib-olla kommenteeriksin siin eh, natukene meie eh, seisukohti, mis võib-olla teie siis ähm, tähelepanu äh, pöörab hoopis teistele momentidele, me räägime siis äh, sotsiaalturvalisusest tööd, lähe-, lähe-, lähetatud töötajate puhul ja räägitakse ka kontrollidest. tegelikult me peaksime ju rännet soodustama selleks, et kõik oleks võimalikult lihtne, aga meie siin tegeleme praegu täpselt vastupidise asjaga me siin paneme paika reegleid endiselt äh, ja äh, me soovime, et äh, direktiiv üheksakümne seitsme mõistes ei oleks rikkumisi võimalik korda saata. muidugi siin on teatud momente, mille põhjal on ka juba kohtukaasusi ja näiteid selle kohta, kuidas töösuhted eh, on eh, erinevates riikides erinevalt paika pannud, kuidas sotsiaaldialoog on erinev ja et töötajad võivad jääda selle regulatiivraamistikust väljapoole. ja eh, me peaksime tegema reeglid veelgi paindlikumaks, mitte aga kasutama äh, selliseid reegleid, mis toovad kaasa rassismi, ksenofoobia ja eh, moonutatud konkurentsi, töö ähm, siis turumuudatused eh, meie ärimudelis. me tahaksime selliseid reegleid, mis kõrvaldaksid sellised puudused ja enam ei järgiks sama doktriini äh, Äh, reegleid. komisjon lubas meile selle direktiivi osas äh, paarendusi, mis enam ei võimaldaks rikkumisi, aga meil ei ole uut direktiivi ja meil ei ole ka äh, direktiivi, mis võimaldaks meil eelmist direktiivi paremini tõlgendada. ja komisjoni direk-, direktiivi rakendamise osas eh, me ei saa heaks kiita raportit, mis võimaldab sellist mitte järjepidevat põhimõtete rakendamist. me ei saa lubada seda, et instrumente nõrgendatakse. me ei saa lubada seda, et oleks vabatahtlikud need meetmed, et kriteeriumeid eh, vähendataks artiklis kaksteist on räägitud ehitussektorist. siin on terve siis äh, äh, nagu jada äh, alltöövõtjaid selleks, et äh, vastutus lõpuks hajuks äh,. minu arvates võime me kõige seeläbi sotsiaalse rahu rikkuda ja reeta Äh, inimesi, reeta selle sektori õiglast konkurentsi, minu arvates me, ka see, et äh, kui me nõrgestame kontrollimehhanisme, siis meie oma fraktsiooni kaudu ei saa seda kuidagi toetada, sellepärast et eesmärgiks on ju ikkagi töövõtjate kaitsmine. me pigem ikkagi peaksime toetama korralik-, makse maksvaid ettevõtteid. nii et äh, siin on äh, toimunud ähm, suhtumise muudatus, me räägime ikkagi töötajate kaitsest, subsidiaarsusest, äh, õiguskaitsest liikmesriikides ning piraattegevuse lõpetamisest. järgmine kõneleja proua esinaine. ma tahaksin tänada Danutat tema poolt tehtud äh, töö eest. ma näen, et siin on olemas soov töötajaid kaitsa, kaitsta, aga mm, äh, Alejandro, äh, sooviksin teile öelda, et on hulgaliselt ettevõtteid, kes tahavad tööhõive tingimusi parandada Ehm, ja selles osas tahaksin öelda paar sõna kontrollide kohta. meil peab kindlasti olema lõplik nimekiri, mis võimaldaks meil eh, siis ehm, liikmesriikide vahel teostada võrdlusi selles osas, mis tegelikult turul toimub kõigis kahekümne seitsmes riigis. ja kui ma ütlen, et eh, mul on kahtlusi äh, selles osas, kas liikmesriigid võiksid kriteeriume nimekirja lisada. ma tean, et kui nad lisavad kriteeriume, siis nad ignoreerivad nende nimekirjade kriteeriume nende punktide osas, mis neie nägemuses peaksid seal olema, nii et minu arvates suletud nimekirjad, mis lubavad kontrolle läbi viia äh, kui kõik, kes teavad, et kriteeriumid kindlad ei ole, siis ei saa ju ka midagi kontrollida. ja Stephen Hughes'i raportit me kuulsime ju täna hommikupoole, kui tõepoolest tahetakse Euroopa tasandil sotsiaalpakti ja sotsiaalkriteeriume paika panna, siis me peame ikkagi tagama selle, et me rõhutame neid punkte suletud nimekirjade abil meie endine kolleeg äh, regioonide komitee äh, raportöör, äh, talle ma sooviksin öelda paar sõna ise, ütleb esinaine. minu arvates selliste direktiivide puhul on nii, et need on direktiivid, kus kirjeldatakse seda, milliseid ähm, ootamatuid äh, tagajärgi äh, me peaksime ennetama, ma ütleksin nii, et need on peaaegu sama tähtsad nagu eurotsoon ja makromajanduslik tasakaalust väljaminek. Äh, Danuta, ma tean, et te olete paljude inimestega äh, nõu pidanud, kuid vaadake minu koduriigis, mis toimub seal ehitusplatsidel, seal on peaaegu et sõda lahti läinud. Prantsuse ehm, töötajate puhul ei ole nii, et nad ei, mitte nii, et eh, neile ei meeldiks eh, Poola eh, torujürid või Tšehhi või Slovaki või muustest riikidest pärit torujärid. Ehm, nende ehm, puhul äh, peaks kehtima täpselt samasugused reeglid nagu Prantsuse töötajate puhul nii palga kui ka muude töötingimuste osas. kõik see, seda me arutasime teenuste direktiivi puhul. ja ähm, ausalt, meie riigis on väga palju äh, pingeid kõigil nendel põhjustel ja see ei puuduta isegi seda, milline seadus nende kohta kehtib, vaid pigem see, mille eest võitleb Euroopa Liit ehk siis vaba teenuste ja inimeste liikumine. võib-olla õiguslikult selle teksti alused on küll need, millele te viitasite, aga meie poliitikutena ei saa eh, läbi lasta seda direktiivi kuidagi teisel moel kui äh, nii, et see kaitseks töötajaid, sellepärast et äh, töötajad võivad äh, rünnata Euroopat. ma küll vabandan, et ma olen nii otsekohene, aga see ei ole sugugi ebaoluline teema. ja äh, arvestades neid mastaape, millest me kõneleme, me minu arvates peaksime tõesti tänama raportööri ja tema ettepanekuid, aga mina seda siiski ei ütle, isegi artikkel kaksteist. juhul, kui te kavatsete selle kustutada kogu selle eh, siis ühisvastutuse eh, punkti sealt, see on kogu parlamendi vastutusalas ja mm, tehke siis ettepanek mingi alternatiivi osas vähemalt, ma ei räägi Poola töötajate vastu, ma räägin äh, kõigi Euroopa töötajate nimel. ehk siis äh, seadusandlus, mis puudutab päritoluriigi äh, äh, seadusi, kuidas me saaksime praeguses lähetusdirektiivis sellest lõksust lahti ja siis kaasused äh, kohtutest, äh, mida me kõik teame, äh, seda puudutab see direkt-, initsiatiiv ja me peame lahendama selle küsimuse nii, et me saaksime kaks tuhat neliteist oma valijate juurde tagasi minna nii, et nad oleksid nõus Euroopa sotsiaalse mudeliga. tundub, et see praegune tekst äh, rikub seda. kui me proua Tysoni raportit äh, hääletasime, millest mina vastutasin, siis alustasime me ka kõnelusi sellest, et äkki peaks olema Euroopa inspektsioonisüsteem olemas ja võib-olla teie raporti puhul peaksime jälle sellest rääkima hakkama, sest kui me nüüd otsustame, paneme paika Euroopa raamistiku, eh, sii-, kapitaliturul see ju on olemas, Euroopa tasandi järelevalve, siis siinkohas peaks meil olema täpselt samasugune asi. härra Hutchinson, palun suur tänu, proua esinaine. ma ei saagi õieti eri-, lisada eh, midagi sellele, mida te juba ütlesite, ma olen eh, regioonide komiteest raportöör sellesama direktiivi osas. homme eh, regioonide komitee täiskogul võtame me vastu äh, Äh, arvamuse eelnõu, mis on juba komisjonidest läbi käinud, nii et see äh, regioonide komitee arvamuse eelnõu äh, tegeleb peamiselt kolme mure küsimusega, võtan need lühidalt ka kokku. kõigepealt sotsiaalpartnerite roll lähetatud töötajate rolli määratlemisel. teiseks, üheksakümne kuuenda aasta direktiivi läbivaatamise eh, erinevad momendid, siis kolmandaks töötajate huvid ja siis ka selle direktiivi rakendamine, kui see on liikmesriikide poolt vastuvõtus meie tahaksime õiguslikku alust muutuda. Te nimetasite seda, et praegu on komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks ainult äh, teenuste osutamise vabadus. meie tahaksime, et tööliste vaba liikumine oleks äh, selle direktiivi õiguslikuks aluseks. see direktiivi eelnõu äh, mõjutab otseselt Ähm, töötingimuste ja palkade rakendamist, mis on omakorda kollektiivlepingute aluseks. ma arvan, et Euroopas siin sotsiaalpartneritega tuleks vähemalt konsulteerida, äh, sellepärast et direktiivi eelnõus äh, on selgelt öeldud, milline roll neil on äh, Eh, neile selles kontekstis. mis aga puudutab üheksakümne kuuenda aasta direktiivi, siis sinna tuleks sisse viia mõned uued momendid. praegune eh, komisjoni ettepanek liigub eemale sellest direktiivist, näiteks eh, üheksakümne kuuenda aasta direktiivis räägitakse ka kolmanda riigi, kolmandate riikide eest pärit ettevõtete kohustustest, nüüd liigutakse sellest äh, põhimõttest eemale ja sellest ähm, tuleks kindlasti ära muuta, selle, et äh, takistada sotsiaalset dumpingut. mis puudutab artiklit kaheksa, siis äh, siin on ähm, ähm, määrus, mis eelistab äh, päritoluriiki, mis on vastuolus aga teenuste direktiiviga, nii et äh, me peame selgemalt määratlema, milline on päritoluriigi reeglite rakendamise äh, kohustus, see võib toimuda, tunduda banaalne, aga sotsiaalseid mõjusid tuleb ikkagi arvestada. ja kontrollide osas Ehm, vertikaalne allhangete tegemine ehitussektoris, aga ka muudes sektorites, kui on eh, siis kollektiivlepingute sõlmimine ka teistes olukordades. me teame, et eh, mitmetes olukordades ei ole võimalik seda olukorda kontrollida. siin Belgias on näiteks üks angla eh, Valloonias Ehm, mida ehitati ja Bulgaaria töötajatele seal ei ole makstud juba mitmeid kuid. seal on just selline pikk e allhankijate e, jada ja selle e, tulemus on see, et töötajad ei ole saanud töötasu ja kui neile makstakse töötasu, siis makstakse neile tunduvalt väiksemat tasu kui selles riigis tavaliselt ja eh, neid eh, teemasid eh, peaks kindlasti siis kajastama. meie soovime, et see oleks lihtsam ja me tahaksime, et üleminekuperioodil ei oleks liikmesriikidel võimalik ennast õigustada sellega, mm, et Äh, solidaarsus ei kehti. siin on ikkagi tegemist üldise usaldusega ja muudatused, äh, mille osas meie oleme äh, Äh, siis teinud omapoolsed ettepanekud, on väga tähtsad, sellepärast et need äh, puudutavad miljoneid inimesi. ma hiljuti kuulsin, Prantsuse tööhõiveminister ütles, et alates kahe tuhande kuuendast aastast on lähetatud töötajate arv kümnekordistanud, meil on kolmsada tuhat lähetatud töötajat Belgias ja meil on ka belglasi, kes on puhutatud äh, ja siia on tulnud tööle näiteks eh, Portugali või eh, Brasiilia eh, töötajad, aga töötatakse siin madalama palga eest ja sotsiaalsed tingimused on ka viletsamad kui oma koduriigis, nii et lihtsalt väike kokkuvõte sellest teemast. suur aitäh, põnev oli kuulda regioonide komitee arvamust ja meil on komisjonile, raportöörile veel kümme minutit Äh, aega jäänud kümne minuti pärast peame kindlasti selle teema lõpetama. nii et äh, kui me ei saa seda teha, siis võtame me selle teiseks äh, teemaks homme hommikul. härra Silba, palun. ja et olla õiglane, siis mõlemad saavad viieks minutiks sõna Eh, lugupeetud esimees, komisjonil oli juba eelmise kuulamise ajal võimalik ka oma seisukohti tutvustada, nii et ma teen väga lühidalt. ja ma tahaksin lihtsalt teha paar lühikest märkust. kõigepealt, et meenutada äh, et selle ettepanekuga on komisjoni eesmärk sugevdada ühisturu sotsiaalset dimensiooni ja suurendada huvigruppide kindlust, tuua rohkem õigluskindlust sellesse olukorda. samuti soovime me vältida ta eh, siis eh, seaduseaukude ärakasutamist äh, ja selle ettepanekuga soovime samuti tagada, et lähedatud äh, töötajad saaksid tehtud töö eest äh, õiglast palka ja et järgitaks ka töötervishoiu ja ohutuse nõudeid. Äh, oleks samuti kohane meenutada, et meie eesmärk ei ole kritiseerida esialgset direktiivi, sellepärast et mõned haigused mis on selles antud lähetatud töötajatele, ei leia tegelikult rakendust. ehk eh, kui ei ole mõtet lisada uusi õigusi, teades, et ka vanu õigusi ei rakendata. nii et rakendusdirektiivis oleks vaja rohkem täpsust ja kontrollivahendeid anda. me ei anna päritoluriigile rohkem õigusi, vastupidi, me anname Eh, päritolu, vabandust, lähetatud eh, riigi ja päritoluriigi haldusüksustele täpsemaid juhiseid selle kohta, millised on nende kohustused ning kuidas koordineerida eh, siis ametiasutuste tegevust tunduvalt rohkem, kui seda võimaldab esialgne direktiiv üheksakümne kuuendast aastast. nii et selleks, et äh, koostööd äh, parandada, tuleb kindlasti pingutada. samuti on meil nõukogus olnud äh, küllaltki häid edusamme selle teema arutamisel, millest teie räägite täna siin komisjonis. ma tahaksin ainult veel edastada selle sõnumi, et meie eesmärgiks on saavutada tasakaalustatud olukord reeglite osas, ühelt poolt kaitsta siis töötajaid, töötajaid, töövõtjaid, eriti lähetatud töötajaid ja samus ka toetada ettevõtteid, mis soovivad piiriüleselt tegutseda. iga kord, kui me näeme eh, selle teema arutelusid, siis alati tekib mingisuguseid blokke eh, ja raskusi ja sellepärast on väga oluline äh, et äh, me suudaksime saavutada äh, ühise meele nii direktiivi kui ka rakendusdirektiivi osas. suur aitäh ja suur aitäh, et te ajast äh, kinni pidasite ja me lõpetame proua Lüfeskaga. suur tänu, proua esinaine. ma ainult kordaksin peale komisjoni esindaja esinemist, et et äh, meie tegevuse raamid on suhteliselt, äh, suhteliselt piiratud, sellepärast et me ei saa väga kaugele minna üheksakümne kuuenda äh, seitsmekümnelt üks direktiivist ja me ei saa väga kaugele nendest reeglitest minna. loomulikult on töötervishoiu ja ohutuse küsimus väga oluline äh, ja siis, äh, äh, mis puudutab avatud või suletud nimekirju, mina oleksin ikkagi suletud nimekirjade poolt. ja põhjused on äh, need, mida me oleme juba kuulnud. kui meil on tööandja, kes asub siis päritoluriigis ja tal on terve hulk dokumente, mida tuleb kontrollida ja kohustusi, mida ta peab jälgima selleks, et ta seadust ei rikuks, siis minu arvates peaksid samad reeglid kehtima äh, ka nende ettevõtete osas, kes on tööle võtnud ja lähetanud oma töötajad. nii et need elemendid peaksid tagama selle ohutuse ja julgeosaga, nii et minu seisukoht on, et nimekiri peaks olema eh, lõplik, lõpetatud. ärge unustage, et me räägime siin ikkagi ühisturust ja rakendada tuleb ka eh, riikide äh, Eh, praktikaid ja kontrollid on kindlasti vajalikud, kuid eh, samas minu nägemuses ka jõustamise direktiivis tuleks rääkida nende tegevuste läbipaistvusest ja ka infost nende tegevuste kohta. nii et tööandja saaks oma töötajale tagada eh, turvalisuse ja et ta oleks ka täiesti teadlik eh, sellest, et ta peab eh, seda tegema. aga koosolekute vältel olen ma kuulnud ka seisukohti selle kohta, et eh, kontrolle tuleks vältida või siis ka, et suurendada kontrollide arvu ja minu arvates peaksid need kontrollid olema proportsionaalsed ja võrreldavad nende kontrollidega, mis äh, on äh, või mida viiakse läbi päritoluriigis. mis puudutab artikli kaksteist kustutamist, siis äh, see ei muuda staatus quo'd. kui on kaheksa liikmesriiki, kus on erinevad kohustused paika pandud, siis artikkel kaksteist nende momentide rakendamist ju ei sega ja äh, mina tahaksin vältida olukorda, kus me viiksime sisse sellises sätted ja kohustused, äh, mis puudutavad ainult ettevõtteid, mis lähetavad oma töötajaid ja ma ütlesin, et ma soovin sellist olukorda vältida, kus äh, keegi saaks valida erinevaid alltöövõtjaid ja valib siis sellise alltöövõtja, kus need mitteproportsionaalsed äh, reeglid ei kehti, nagu äh, siis võiks olla sellisel juhtumil, kui reeglid kehtivad ainult äh, nende ettevõtete kohta, mis lähetavad oma töötajaid ja ma sooviksin komisjoni tähelepanu juhtida sellele, et artikkel kaksteist säilitaks selle staatus quo, mis on juba olemas liikmesriikides. ja äh, kolleeg Hughesile ütleksin, et äh, päritoluriigi definitsiooni sisseviimine oleks minu arvates väga huvitav ettepanek ja majanduskomisjon äh, poolt oleks see väga huvitav panus. Te nimetasite ka äh, tööagentuuride omavaheliste suhete klassifikatsiooni teatud mõttes äh, võib-olla piiraks selliste riiulivõrmade nagu pidevat paljunemist, aga sellest vist ei piisa. võib-olla äh, võiks veel tuua äh, ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, selliste äh, riiulifirmade äh, ette äh, levikut piirata. härra Hughes nimetas ka kriteeriume, ehk siis kuidas välja selgitada, kas inimene on iseenda tööandja siis lähetusriigis. see oli väga huvitav ettepanek ja me peaksime selle, seda veel arutama. artik-, artikli kaksteist äh, kustutamine äh, säilitaks staatus quo. Nadja Hirš, äh, teie poolt ootaksin veel ettepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime täiend-, koostada siis nimekirja ebaausate ettevõtete kohta ning artiklite viis ja kaksteist eh, nende osas samuti ootasin. Ehm, ja proua Schritter, teie teemat me oleme juba arutanud, me püüan eh, teie kogemusi kasutada selle raporti koostamisel ja ma jälgin muidugi ka tähtaegu. Poolas öeldakse niimoodi, et eh, ärgem kiirustagem sellepärast et äh, kiirustamine ei too kaasa häid äh, tulemusi, see ei võimalda meid kasutada head lähteinformatsiooni ja häid andmeid. ehk siis ähm, firma, kus töötab tuhat inimest ja lähetab nad kusagile, kakssada neist kusagile mujale, siis äh, äkki seesama firma tuleb kinni panna, nende töö see tekkinud äh, vigade äh, kohta. proua Steinruck, äh, teie kohta ma tean, et teie olete seotud nende töötajate infokeskustega. Teie kogemused oleksid väga huvitavad. see ühe veebilehekülje idee info saamiseks, see on kontrollimoment ka töötajatele miks see peaks olema tõlgitud inglise keelde? minu arvates oleks võimalik ka paluda poega või tütart, e, et või keegi perekonnaliikmetest, et inglise keelest tõlgitaks see vajajale äh, ära. sellepärast ma tegin ettepaneku, et see võiks olla inglise keeles. ja äh, sotsiaalse dumpingu osas rõhutaksin, et äh, Äh, lähetatud töötajate tingimused on liikmesriikides äh, erinevad ja et äh, ähm, meie probleemiks on paika panna sellised tingimused, mis ei võimaldaks sotsiaalset dumpingut ja teiste töötajate rahulolematust. I am sorry, we don't have translation Äh, kolleeg, palun võtke nüüd asi lühidalt kokku, ütleb proua esinaine, sellepärast et äh, meil on vaja kell viis olla hoopis ühes teises ruumis. Äh, kaks minutit palub veel raportöö sõna. ei, üks minut saate, ütleb proua esinaine Te rääkisite ja proua Mänkitäär mainis ka kodulehte ja mina toetan ka väga tõhusaid kontrollmehhanisme, aga me peame kõigepealt teadma, et mis need üldse on. Ähm, Alejandro, ma oleksin kõige õnnelikum inimene maailmas, kui me suudaksime leida töötajate kaitseks vajaliku Euroopa tasandi normi. aga nagu me teame, on meil kakskümmend seitse liikmesriiki, kakskümmend seitse erinevat süsteemi ja kakskümmend seitse erinevat kogemuste pagasit. mina püüan oma raportis leida parima võimaliku lahendi. kui teil on paremaid ettepanekuid, siis olge hea ja palun jagage ka minuga neid. Äh, vabandust, ütleb äh, proua esinaine, ma annan teile sõna tagasi, kui meil on homme veel aega koosolekul. aga praegu tõepoolest vabandan äh, meie raportööri eest. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmteist detsember keskpäeval. praegune ajagraafik vähemalt on niimoodi, näeb välja. muudatusettepanekuid kahekümne neljandal jaanuaril arutame, kompromissmuudatusettepanekud on paigas kahekümnendaks veebruariks. meie komisjon hääletub kahekümne esimesel veebruaril ning täiskogule jõuab see dokument kas aprillis või mais. nüüd aga kolime edasi ja toimub äh, ühiskoosolek EKONi komisjoniga, mis puudutab iga-aastast kasvuarennet, äh, kaks volinikku, härra Andor ja Olli Rehn on kohal, neli kuu üks ruumis toimub see kohtumine